Colleghi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo troppo numerosi, quindi consentiamo al... <laughs> kolleegid, eh, tundub, et meid on siin saalis tõesti väga palju, nii et me lausa ei kuulegi üksteist enam. aga kõigepealt päevakord. Eh, eile te saite uue versiooni päevakorras, siin on teatud muudatused sisse viidud. võrreldes siis esimese päevakorraga Need muudatused puudutavad siis kahekümne seitsmendaks äh, juuniks kella kaheksateistkümneks äh, pandud raportit. ning samuti on meil äh, ette nähtud äh, ühise välise julgeolekupoliitika raport. Äh, meil on samuti äh, Cyrus Volski aruanne NATO kohta ning Maroko mm, võimudega on ette nähtud arutelu institutsionaalsete reformide üle ja ettepanek on selles osas teinud siis Maroko kuningas. Egiptuse välis- ministrile ette nähtud kohtumine on aga ära jäetud. sest nagu te teate, leidis aset äh, ametikohtade vahetus. tahaksin teada, kas teil on märkusi selle uue päevakorra kohta, kui ei ole, siis sellisel juhul on see heaks kiidetud. ning äh, teadaanded vastavalt mandaadile, mille me oleme saanud laiendatud juhatuselt välisteenistuse raportöörid härra Brock, Altieri ja Verhofstadt üritavad vaadata, kuidas kohaldada siis äh, välisteenistuse äh, poliitilisi, äh, poliitilisi võimalusi ning nad, nende eesmärgiks on siis raportiga välja tulla järgmise aasta, selle aasta sügiseks ning äh, selle nimel nad töötavad siis välja konkreetsed äh, suunised. nüüd aga läheme edasi Euroopa Liidu aast-, äh, eelarve finantsmäärusega. raportööriks on Franziska Katariina Brandner. ma tahaksin meelde tuletada, et muudatusettepanekute esimetamise kuupäev on seitsmeteistkümnes juuni kell kaksteist. tegemist on teise aruteluga, mis puudutab kõnealust reformi ning äh, me muidugi mõista annan nüüd kohe sõna meie raportöörile, palun. Good morning everybody um,, thanks for tere hommikust, suur tänu, et te kella üheksaks siia finantsmäärustikust rääkima tulite. kõigepealt tahaksin tänada kõiki variraportööre ühise töö eest selle arvamuse kallal. Nende panus parandas oluliselt teksti. ma sooviksin välja tuua mõningad aspektid, kus me kõik ühel meelel ei ole, suur osa muudatusettepanekutest on suur, suurepärased, need võetakse ilusasti vastu muudatusettepanekud üksteist, kaksteist ja neli on aga vastuolulised, kõigepealt muudatus neli. ma rääkisin ka sellest eelmine kord. see on seotud teatud piirkondadega maailmas, mis iga, iga päev ajalehtedesse ei jõua, seal on arenguprobleeme vahest, näiteks nagu Tuvalu, nendega tegeleb välisteenistus, kuid kriisi seal ei ole praegu me kontrollime, loodetavasti pärastlõunaks jõuab meieni vastus teilt, et võib-olla võiks nende riikide delegatsioonide, delegatsioonide esimehed sellega tegeleda. proua Kressle soovitas seda see oleks võimalik selle asemel, et saata see otsus komisjonile teha tagasi. seeläbi saame me kontrollida, kuidas need rahad liiguvad. loodetavasti tänase päeva jooksul jõuab meieni ka vastus. siis äh, muudatusettepanek üksteist usaldusfondid, mida võiks hallata osaliselt ka Euroopa Investeerimispank. me oleme siin saalis ka eriarvamusel ja kompromissile me arvatavasti ei jõua, peame vara ootama, kuidas hääletus läheb. see puudutab artiklit viiskümmend viis ja see on üleüldse üks kriitiline artikkel siis muudatusettepanek kaksteist, see puudutab otsest eelarveabi. eile toimus hea arutelu Rahvapartei esindajatega, nad rääkisid muredest seoses lõikega kolm, mis puudutab kodanikuühiskonna seiret. ma olen valmis suulise muudatusettepanekuga seda ähm, muutma, võttes välja sõna seire ehk siis me räägime lihtsalt sellest, et tuleb kodanikuühiskonnas suurendada läbipaistvust ja avalikkuse juurdepääsu infole. ehk siis me ei, ei too mingisugust institutsiooni sisse ja võtame välja sõna seire. loodetavasti see lahendab selle probleemi. kõik ülejäänud muudatusettepanekud kaasan ma teksti ning mul on ük-, kaks ALDE äh, muudatusettepanekuga seoses üks ettepanek. see puudutab läbipaistvust ning mitte ainult seda, kes need rahad saab, vaid mida nad nende rahadega ka teevad. Teie muudatusettepanekus öeldakse, et see peaks kehtima ainult välisasjade eelarve jaoks mida kasutatakse rubriigis neli. mina võtaksin selle rubriik neli välja, sest on kummaline öelda praegu midagi väga spetsiifilist eh, rubriik nelja kohta. räägime lihtsalt üldisemalt sellest. niisiis, võtame välja sõnad rubriik neli ja, ja siis ma olen selle muudatusettepanekuga nõus. kui te mulle sellest märku annate, et te olete nõus, siis ma olen valmis teie muudatusettepanekud kaasama ja kõikide teiste muudatustega olen ma ka nõus, aitäh. Now the floor is to the shadow rapporteur uh,. Nevst Neinski. variraportöörid. Neinski, vabandust, et ma ei oska teie nime hääldada. daamid ja härrad, kõigepealt tuleb tunnistada, et ma olen väga rahul sellega, et viimase paari päeva jooksul oleme meie ko siin komisjonis koostanud sellise olulise arvamuse, mis toob kaasa läbi, läbipaistvuse ja paindlikkuse ühenduse eelarvele ning ka selle, et Euroopa rahasid juhitakse paremini. meil on öö, parlamendi fraktsioonide vahel suure, suur üksmeel, aga on probleeme Eh, sellega, et välisteenistuse halduseelarve viiakse üle komisjoni hallata ning samuti probleeme on nende usaldusfondidega. ma usun, et neid peaks haldama ainult komisjon, see on, tegemist on uue mehhanismiga ja parlament peab öö, äh, viima läbi karmi järelevalvet nende üle ning seda me saame teha kõige paremini komisjoni eelarvet jälgides meil parlamendina muidu ei ole lihtsalt mingisugust kontrolli Euroopa Investeerimispanga üle. peale selle on minu arvates vastuvõetamatu see, et halduseelarvet, delegatsioonide halduseelarvet saab üle kanda komisjonile. nii kaotame me kontrolli delegatsioonide eelarve üle ning tekitame pigem probleeme juurde samuti ühendusena ei saavuta me tugevat välisteenistust, kui me lubame, et osad nende kohustustest kantakse üle teistele institutsioonidele. Neid aspekte soovisimegi meie Rahvaparteina rõhutada, suur tänu. Bene, ci sono altri interventi, no non mi risulta, quindi kas keegi veel soovib sõna? paistab, et mitte. sel juhul suur tänu kolleegidele selle tutvustuse eest ja olemegi sellega lõpetanud käesoleva päevakorrapunkti. kolleeg Sõrus Volski raport, kes on NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemise delegatsiooni esimees, aga tema ei ole hetkel saalis, nii et me peame selle punkti natuke edasi lükkama, loodetavasti kümne minuti pärast ta jõuab. kümme minutit pausi, kümme minutit pausi Bene, il relatore è arrivato. nii, raportöör on nüüd meie juurde jõudnud. ja tundub, et ta on nagu veidi üllatunud. dal ventisette al trenta a Varna nagu iga aasta kakskümmend seitse kuni kolmkümmend mai Varnas äh, toimus äh, NATO Parlamentaarse Assamblee kevadsessioon, kakssada viiskümmend delegaati ja parlamendiliiget osales sellel partnerriikidest ja teistest parlamentidest. Euroopa Liitu esindas eraldi delegatsioon ja Varnas koosnes meie delegatsioon viiest liikmest. härra Sarjus-Volski, härra Paško, Riero Madurel, härra Tanek ja proua Jäätenmägi. kohtumisel osales ka NATO peasekretär, Bulgaaria kaitseminister ja välisminister ja viis äh, peamist päevakorrapunkti äh, Varnas olid Araabia kevad, äh, raketikilp, NATO strateegiline kaitsekontseptsioon ja küberkaitse. nii et meie raportöör, härra Sarjus Volski on siin ja ma annangi talle kohe sõna, palun. Grazie, president. Uh, you gave the facts, so I'll teie andsite faktid, mina siis omalt poolt pakun hinnangu. parlamentaarses assamblees jagunesime komiteedesse, äh, poliitiline komitee, majandus-julgeoleku komitee, äh, teadus- ja tehnoloogia sealhulgas. poliitikakomitees arutati raporteid ja peeti ettekandeid uue NATO strateegilise kontseptsiooni teemal, äh, suurel määral Bulgaaria perspektiivist, räägiti Hiina tõusust, ja Araabia demokraatlikest revolutsioonidest, olukorrast Valgevenes ja ka hiljutistest arengutest Pakistanis ning nende arengute mõjust äh, Afganistanile. kaitse- ja Julgeolekukomitee, seal olid peamised teemad ressursside jagamine ja leidmine, eelarve piirangute olukorras, milles liikmesriigid praegu on ja oli eriraport NATO ja Euroopa Liidu teemal, proua Amelin pidas selle NATO suhted uues strateegilises kontseptsioonis ja äh, NATO kui Euroopa Liidu operatiivpartner kutsuti üles ähm, takistuste kaotamisele NATO Euroopa Liidu koostöös ja kutsuti üles mõlemaid organisatsioone tegema vastastikku kasulikku koostööd arvestades, et äh, liikmed on suures osas ju samad. räägiti ka probleemidest, mis Euroopa Liidul on pro-, poliitilise visiooni praktikasse rakendamisel, mainiti ka sõjaväelisi puudujääke Euroopa Liidu poolelt, äh, räägiti finantskriisist ja selle mõjust ja äh, eelarvetoetuse vähenemisest, raportöör mainis kahe tuhande kümnenda aasta paketi raamistikku ja üldiselt võib öelda, et Euroopa Liidu NATO suhete mm, teemaline lähenemine oli üsna äärmiselt kriitiline Euroopa Liidu suhtes. täiskogul osalesid äh, NATO peasekretär Rasmussen, Bulgaaria äh, kaitseminister, välisminister ja NATO äh, operatiivjuht Liibüas nagu varasemate parlamentaarsete assambleede raames võib näha Edinburgh, Riga, Varssav, Varna, äh, võib üldiselt öelda, et järeldused on pessimistlikud. Äh, alguses oli huvipuudus, siis huvi tekkis, äh, seejärel president proua Albright ja tema rühm tegelesid sellega Euroopa Liidu NATO suhete käsitlemine eelmisel täiskogul, ma iseloomustaksin seda kui äh, austuse ja tähelepanu puudumist. arutati järgmisi teemasid, Araabia kevad, äh, Liibüa delegaadid äh, toetasid tegemist Liibüas kuigi väljendati ikka kahtlusi seoses mõnede teemadega, näiteks tsiviilelanike kaitse tagamine ja raketikilp ja koostöö Venemaaga olid samuti teemadeks, kui Türgi ei ole huvitatud äh, selle süsteemi osaks olemisest, siis äh, Bulgaaria on valmis äh, järgmist radarit endale võtma NATO ja Vene süsteem võivad areneda paralleelselt ühe asemel järgnevatel kuudel ja aastatel tegeldakse selle teemaga edasi. Afganistan, NATO, IASF, sada kolmkümmend kaks tuhat sõjaväelast on olnud hulgaliselt hukkunuid äh, pärast bin Ladeni surma soovitakse rohkem vägede koju toomist ja on äh, kritiseeritud äh, ameeriklaste õhurünnakute tagajärjel tsiviilelanike hukkumist ja on üleskutsed kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks kõik väed Afganistanist välja tuua. uus strateegiline kontseptsioon rõhutati seda, mis on kirjas artiklis viis Washingtoni lepingus ja küberjulgeoleku ja terrorismiga seonduvat. Bulgaaria võõrustaja ütles, et äh, artikli viis kehtivus tuleks äh, uuesti üles, üle kinnitada äh, ja seda üldisemalt Kagu-Euroopaga seoses ja mitte ainult Balti riikidega. küberkaitse see on väga tähtis teema, alates kahe tuhande seitsmendast aastast NATO päevakorras, kui Eestile korraldati küberrünnakud. Tallinnas on loodud keskus, aga leiti, et tarvis on teha veel väga palju tööd. nagu ma kokkuvõttes ütlesin, Euroopa Liidu, NATO suhted ei olnud äh, eriti äh, kõrgel kohal päevakorras. Euroopa Liidu algatus eh, Liibüa operatsiooni on heitnud varju eh, NATO parlamentaarsele assambleele ja ka NATO suhtumisele Euroopa Liitu. meie delegatsioon, parlamendiliikmed osalesid siiski aktiivselt kõikides komiteede aruteludes, ma kohtusin NATO presidendiga eh, parlamentaarses assamblees ja Oskar Lamessiga. ja rääkisime vajadusest äh, arendada suhteid NATO Assamblee ja parlamendi vahel ja ma esitasin ka kutse külastuseks, mis võeti vastu soovitakse koostööd kõikidel tasanditel ja parlamendi rolli nähtavamaks muutmist. ja sooviti viiekümne seitsmendal sessioonil Bukarestis oktoobris osalemist, aitäh! Grazie al kolleeg Sarasvolskile. suur aitäh kolleegile härra Sarasvolskile kas keegi soovib sõna, härra Prokk? lugupeetud esimees ja härra Saare-Solski, mul on paar küsimust teie väga huvitava ülevaate kohta. kas sellel parlamentaarsel assambleel ar arutati ka Berliine pluss olukorda ehk siis Euroopa Liidu koostööd NATO-ga, eriti mis puudutab Türgi vetot? siin tuleb arvestada sellega, et sõjaline koostöö, eriti just mis Afganistanis toimub, ei saa toimida tegelikult, sellepärast et meil on Türgi veto ja Türgi veto on siiamaani blokeerinud äh, NATO-s koostöö. minule pakuks huvi see, kas seda punkti ka arutati parlamentaarsel assambleel? meie sõdurid praegu on äh, täiesti vastuvõetamatus olukorras ning olukord tuleks lahendada. teiseks, kaitsesüsteemid. Te rääkisite ameeriklastega sellest, aga ärgem unustagem, et Tšehhi Vabariik otsustas öö, äh, äh, otsustas loobuda osalemisest, sellest andis teada nende minister. seda seetõttu, et ameeriklased pole piisavalt üles näidanud soovi osaleda. ja mis puudutab Tšehhis äh, asuvaid äh, rajatisi, siis tahaksin teada, kas ka seda küsimust arutati NATO Parlamentaarsel Assambleel. ja samuti, kas venelastega on arvestatud siin ja vaadatud, äh, mis on tehtud. et see on kindlasti üheks huvipakkuvaks aspektiks Parlamentaarsel Assambleel ja oleks hea, kui me teaksime, mida seal arvatakse, sellepärast et kohal on kõik osapooled suur aitäh, kolleeg Pro, kas on veel äh, sõnavõtjaid, härra Tänok? Nessun altro intervento? kas te soovite sõna NATO Parlamentaarse Assamblee kohta? jah yeah.. Ah, well, that because I will say a few words. ja, ja ma võin öelda küll paar sõna. ma jõudsin just äh, kohale tegelikult. see on see Varna tippkohtumine jah, mina olin seal delegatsiooni eh, aseesimees. oli huvitav paar päeva. ma ei olnud just eriti rahul selle patiseisuga, mida on, mille on korralda-, korraldanud meie kolleegid liikmesriikide parlamentidest me osaleme aruteludes rohkem ja teeme rohkem tööd kui nemad ja panustame kõikidesse aspektidesse aruteludel, aga endiselt ei olda rahul, et me seal üldse kohal oleme. kohal oleme, arvatavasti seda lõhet on keeruline ületada. rääkisime pikalt loomulikult Afganistanist ja sealsetest operatsioonidest ähm, Somaalia poolsaare operatsioonide mm, dubleerimise ohust, kõiki neid valdkondi arutati, üks koosolek oli eraldi pühendatud NATO Euroopa Liidu koostööle. ei mainitud absoluutselt Euroopa Parlamendi rolli selles. selles mõttes oli see kahetsusväärne, aga eks me peame usinalt edasi töötama, kohal käima ning muljet avaldama meie liikmesriikide kol-, parlamentide kolleegidele ja lootma, et asjad muutuvad. suur tänu! Prego, kolleeg Landsbergis. härra Landsbergis, palun! Thank you, Mr President! suur aitäh! nii palju, kui mina nägin Varnas, peamist probleemi ei arutatud aga võib-olla me võiksime juhust kasutada, sest me räägime NATO probleemidest. ja minu meelest peamiseks probleemiks on see, et suureneb usaldamatus Euroopa NATO liikmete vahel, võib-olla mõnede liikmete vahel ja nii ka Ameerika Ühendriikide vahel. härra Gates tegi vägagi tähelepanuväärseid märkusi selle kohta, et kas rahastamine on piisav julgeoleku valdkonnas. ning samuti äsja räägiti sellest, et Euroopa partnerid on pettunud äh, seoses ameeriklaste suhtumisega Venemaasse ning seoses äh, raketikaitsekilbiga. võib-olla me võiks nüüd kasutada seda võimalust, sest meil on tõesti palju aega ja me võiksime natukene rääkida neist peamistest probleemidest, mitte ainult sellest, kuivõrd kena seal Varnas ikkagi oli. kolleeg Liisek, preso, prego kolleeg Liisek, palun. suur aitäh. ma tahaksin paluda härra Saarjus Volskilt, et ta räägiks sellest, kas parlamentaarse assamblee käigus Varnas räägiti ka Gruusia küsimusest ning peamiselt kahest aspektist. esmalt kahe Gruusia piirkonna okupatsioonist Vene sõjaväe poolt ning teiseks aspektiks oleks äh, Gruusia lootus saada NATO liikmeks. ja teine küsimus, kas räägiti äh, Mägi-Karabahhi regiooni äh, väga ohtlikust militariseerumisest. ja veel üks märkus. kui äh, president Lambers oli parlamendis. kui ta tuleb siia, siis võib-olla võiks ühitada tema külaskäigu meie komisjoni koosolekuga. Il... keegi teine sõna ei soovi? kas raportöör tahab veel omalt poolt midagi lisada? jah, ma tahaks vastata ilma blogile aga tundub, et tal on juttu ajada Francisco Frontneriga. You don't need my answers. nii et minu vastuseid sul vaja ei lähe, jah, hästi. Berliin pluss äh,, eh, Berliin. Berliin plussi kohta, siin ei öeldud midagi uut, Elmar. kuidas Türgile head meelt valmistada läbi Euroopa Kaitseagentuuri? põhimõtteliselt selle, millest räägiti, ei olnud uus ja tundub, et äh, praegu on tekkinud tupik. lisaksin veel, et nagu ma pärast esimestki assambleed ütlesin, kus ma Edinburgh'is olin kolm aastat tagasi, me olime umbes samal tasandil kui Iraani parlamendi delegatsioon, Majid, Majis, midagi sinnapoole ütleb kõneleja. nii et meid koheldi umbes sarnaselt. meie üritasime Äh, Kostanagi ja Madurelliga küll aktiivsed olla, aga aga lihtsalt protokolliliselt äh, meile sõna ei antud. Rasmusseniga arutelu ajal meile sõna ei antud, ka Liibüa äh, komandöriga arutelul me sõna ei saanud, sest kõigepealt said sõna liikmed, siis assotsieerunud delegatsioonid ja seda hoolimata sellest, et tegelikult me olime väga aktiivsed. probleemiks on see, et kolleegid rahvusparlamentidest tegelikult elavad hoopis teistsuguses maailmas liikmesriikide tasandil, ühed tegelevad Euroopa Liiduga, teised NATO-ga ja need kaks on tõesti lahku löödud, nii et isegi meie kolleegid rahvusparlamentidest meist aru ei saanud. ma arvan, et ainus vastus ning siin on Euroopa Liidu äh, võimalus ja Elmar Brokk rääkis väga oluliselt äh, resolutsioonist. ma küll ei mäleta selle nime, aga see puudutas rahvusparlamente ja Euroopa Liitu ja nende kokkutoomist NATO Parlamentaarse Assamblee nõrkus äh, on selge, tegemist on dekoratiivse assambleega. samas aga arutatakse seal väga huvitavaid küsimusi, sellepärast et kokku tulevad inimesed, kes on tegevad julgeoleku kaitseküsimustes. samas aga seal domineerivad riikide arvamused, ei ole mingit ühtset NATO tasandit meie oleme üritanud seda luua ka selles äh, resolutsioonis äh, koos Proki kvarteeriga. nii et äh, meil oli siin probleeme riiklikul tasandil julgeoleku ja välispoliitika kaasamisega, aga ma tahaksin rõhutada veel, et NATO Assamblee ja NATO inimesed, aga samuti ka kogu nende ametnikkond tegelikult ja komandöörid lihtsalt äh, ei, äh, ei arvesta meiega, nad ei leia, et meiega tasuks asju arutada, nii et väga suur lõhe on tekkinud kahe organisatsiooni vahel ja nüüd selle juurde, mida mm, härra Landsbergis ütles, siis jah, tegemist on erineva maailmaga. väga paljud kindlasti äh, panid seda tähele, ta seadis küsimärgi alla nii ameeriklaste soovi osaleda kui ka NATO enda mm, olulisuse. nii et me näeme siin kuivõrd oluline on Euroopa samba ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika mm, ülesehitamine. Te teate, et kakskümmend aastat tagasi Euroopa osalus oli viiskümmend protsenti NATO-s, nüüd on see kakskümmend viis protsenti. ameeriklased kohtlevad eurooplasi seega, kuidas nüüd üteldagi, nii et kedagi ei solvaks siin, aga aga nagu me oleksime sellised parasiitide laadsed. Need jääb mulje, et äh, me ei taha osaleda ning meil ei ole ka äh, piisavalt äh, laskemoona, ameeriklased meile seda ka ei anna võib-olla ka meie ise oleme selles süüdi, sellepärast kui me vaatame, mis Süürias, Liibüas toimub, siin me teame, et meil on olnud eelarvekärped ning äh, meie oma huvide osakaalu siin, nagu ka Keits ütles õigesti. parlamendina, ma arvan, me peaksime läbi rahvusparlamentide üritama luua üle-euroopalisemat lähenemist, mis ei, ei oleks domineeritud niivõrd liikmesriikide erahuvides, sellepärast et väga paljud äh, lihtsalt võtsid sõna triviaalsetes küsimustes. härra Liisek, Gruusia ei olnud üldse päevakorras ja tundub, et hoolimata algsest reaktsioonist NATO nõukogus, mäletate, augustis pärast äh, äh, rünnakut, kui me kutsusime kogu ka erakorralise ahveti koosoleku, tundub nüüd, et kõik on äh, olukorraga leppinud ja keegi seda küsimärgi alla ei sea. lihtsalt, et häid suhteid säilitada Venemaaga, nii et tegemist ei ole enam teemaga, mida arutataks. nii et Gruusia teemat ei arutata ja ma ise üritasin kuluaarides ja ka oma sõnavõttudes anda mõista, et NATO ning Euroopa Liidu äh, omavaheline täiendav tegevus Afganistanis tegelikult kukkus läbi, te kindlasti mäletate, et Saksamaa kindlalt tuli tagasi äh, Afganistanis, meie panus oli väga väike ja Liiba on nüüd viimane või järgmine võimalus tõestamaks seda, et Euroopa Liit ja NATO saavad koos töötada. see oli minu sõnumiks, aga jällegi asjade seis praegu äh, räägib selle vastu, me näeme, et NATO ei ole huvitatud ja Euroopa Liit ei ole võimeline. seega olukord on tõesti väga tõsine julgeoleku tagamisel. seda seetõttu, et äh, samu riike esindasid erinevad inimesed, kelle arvamused olid erinevad ja ma usun, et võib-olla siis ma tulen jälle tagasi Broki ja Gualtieri Äh, raporti juurde, mis puudutab äh, edasiliikumist äh, rahvusparlamentidega, siis ma arvan, et me peaksime jõudma ühise arusaamiseni ja ühise poliitikani, ühiste juhisteni julgeoleku ja kaitse osas sest et majanduskriis, Kreeka võlad, kõik see on võimust võtnud ja nüüd me kaldume unustama seda, ja see oli ka Gatesi sõnus, kui me ei ole võimelised kolmkümmend, nelikümmend tuhat äh, meest saatma, siis me oleme kantsetud ükskõik millises konfliktis. ja see on see alasti tõde ma usun, et nii eh, meie komisjonid ja NATO peaksid julgeoleku ja kaitse mõõtme üle vaatama, sellepärast et kui me loeme erinevaid dokumente, siis kõik on kena. meil on ühine välis- ja julgeolekupoliitika ja ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, osad väidavad, et seda ei ole äh, tegelikult ja faktid ka seda näitavad meil on kõrged esindajad äh, ja vahel nad tegutsevad, aga tihtilugu äh, hilinenult. kodanikud ootavad Euroopa Liidult ja äh, NATO-lt ikkagi julgeolekut. ja kui selgub, et kiireloomulistes olukordades me seda ei suuda tagada, nagu me ei suuda euroala stabiilsust tagada, siis äh, see on äh, meie äh, ühise töö lõpp ja väga kahju, et ma nüüd nii tõsiselt pidin sõna võtma. kolleeg Tannok, palun. vabandust, ma kogusin siin mõtteid ning ma soovisin tõstatada ühe aspekti nüüd, kus see mulle meelde tuli. ma nõustun täiesti härra Saarjas-Volskiga, et tehakse palju suuri sõnu selle kohta, mil-, milline roll peaks olema Euroopa Liidul ja kuidas ta peaks koos töötama NATO-ga, aga tegelikkus on teistsugune. Afganistanis näiteks Eesti parlamendisaadik kritiseeris vägagi öö, EUPOL-i tegevust ja Euroopa Liidu tegevust Afganistanis üldisemalt. härra Pasku kahjuks ei ole siin, aga tema rääkis ka sellest, et sotsiaaldemokraatide fraktsioonis räägiti väga vihaselt selle kohta see, et Euroopa Liidu parla-, Euroopa Parlamendi saadikud üldse tegutsevad NATO Parlamentaarses Assamblees ning seda rünnakut juhtis leiboristid, leiboristist Briti parlamendisaadik, kes muidu on täiesti korralik inimene igatahes liikmesriikide parlamendisaadikud, keda juhivad britid, on väga vastu sellele, et meie ka oleksime kaasatud. härra Brock ja härra Tahv näiteks äh, praegu räägivad sellest, kuidas äh, uuendada parlamentaarse koostöö assambleed. mina rääkisin Richard Otsoway'ga nädalavahetusel ning tema rääkis, et et nad soovivad et, et äh, äh, kümme protsenti, mitte ainult kuus inimest, vaid kümme protsenti ehk siis kuni viisteist inimest sealt parlamentaarsest assambleest oleks pärit Euroopa Parlamendist. ma ei tea küll, kes seda lõpuks otsustab, aga me peame selle ot-, küsimuse ära otsustama, sest muidu see patiseis jätkub. härra Paska kaitses üsna öö, äh, tublisti siiski meie rolli NATO Parlamentaarses Assamblees. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna? siis resolutsiooni projekt rakendamaks artikleid üheksa ja kümme Lissaboni lepingust, mis puudutavad äh, parlamentaarset koostööd ÜVJP ja ÜKJP valdkonnas kolleegid, eelmisel koosolekul otsustasime me koostada resolutsiooni projekti, mis võtaks kokku meie seisukoha, kuidas me peaksime tegema koostööd liikmesriikide parlamentidega ÜVJP ja ÜKJP seirel. ning seeläbi anname me oma läbirääkijale ja läbirääkijatele ja presidendile selge mandaadi. tutvustaksin tausta Äh, äh, ÜVJP seire on sisse pandud Lissaboni lepingus protokolli üks. artikkel kümme seal protokollis näeb ette, et on võimalus korraldada koosolekuid koos meie liikmesriikide kolleegidega ÜVJP ja ÜKJP küsimustes. meie oleme järjekindlalt öelnud, et igasugune parlamentaarne koostöö ka selles valdkonnas peab saama ka meie heakskiidu, seda ütleb artikkel üheksa selles protokollis. ÜVJP ja ÜKJP puhul annab alusleping meile selge rolli nende poliitikate järelevalves. ning meie roll parlamentaarsetes assambleedes peaks olema kooskõlas meie institutsionaalse rolliga järelevalves. Brock, Altieri ja Tahv koostasid teksti, mis jaotati eile laiali ja see on olemas ainult inglise keeles. selle teksti aluseks on eelnevad tekstid, mis meie komisjon vastu võttis, nimelt härra Albertini, härra Coltieri raportid, mida me hääletasime üsna hiljuti kui me täna pärastlõunal võtaksime selle teksti vastu, siis härra Albertini esitab selle täiskogule, lootes, et esimeste konverents äh, sellega ka nõus on. nüüd ma annan sõna dokumendi koostajatele. kõigepealt härra Prokk, palun. suur tänu, härra esimees, mul on ainult paar lisakommentaari teie poolt öeldule. tuleb mõista, et mõningate liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel käivad tõsised arutelud ning samuti on lõhed Koosaki parlamendi liikmete ja mitte Koosaki parlamendi liikmete vahel. vastavalt artiklile kümme saavad koosaki inimesed rääkida ju kõigest, aga tegelikult on ko-, tegemist liikmesriikide parlamentide koostööassambleega ning Euroopa Parlamendil on seal väike roll. vastavalt artiklile üheksa on aga meie roll üsna selge. ning äh, lõikes neli taandes e üks toome meiegi selgelt välja, et et sellises koostööassamblees peaks olema äh, alati kriitiline miinimummäär ka ähm, Euroopa Parlamendi saadikuid. kui rääkida nüüd pädevuste jagamisest, siis see puudut-, see puudutab siis sekretäriaadi tööd me ei saa siin Kosakile väga palju survet avaldada, me peame tegutsema vastavalt Lissaboni lepingule, äh, vastavalt sellele, mida soovib kõrge esindaja ning vastavalt eelarvelistele pädevustele. aga kui me räägime sõjaväelisest sfäärist, siis seal on eelarvepädevus liikmesriikide parlamentidel ning see koostöö muutub parlamentide ja valitsuste vaheliseks. parlamendid peavad omaenda õigusi valitsuste ees kaitsma ning me peame meeles pidama ka erinevaid põhiseaduslikke sätteid erinevates riikides, aga ka Euroopa Parlamendi rolli siin. tundub, et on arusaamatusi liikmesriikide parlamentide saadikute hulgas ning sellest tekivad ka probleemid hiljutisel parlamentide esimeeste konverentsil, kuhu olid kaasatud ka Troika liikmed, selgus, et mingisugusele kokkuleppele ei suudeta jõuda. samas on vaja selget mandaati meil, sest meil on tarvis head koostööd liikmesriikide parlamentidega. niisiis, ma soovin, et me võtaksime selle oma seisukoha vastu, et me saaksime tegutseda ka Poola eesistumise ajal edasi ja hiljemgi. pöörduda meie Poola sõprade poole sealses seimis ja nii edasi. et nad oleksid, tegutseksid ka koostöö parandamiseni veel liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel samas jah, ma sooviksin, et me võtaksime oma seisukoha vastu, kolleegid, see puudutab ka meie komisjoni tulevast tööd. me peame säilitama oma mõjuvõimu ning me peame vastu võtma selge seisukoha. nagu te täiesti õigesti ütlesite, siis dokumendis oleme me need seisukohad kirja pannud, minu arvates meil ei ole vaja seda väga pikalt lahata Äh, aga lühike avaldus oleks täitsa sobilik. härra Gualtierit ei ole kohal, härra Tahv, palun. härra esimees, ma olen väga tänulik selle üle, et meie komisjon toetas meie kolme seisukohta. et me peame kaitsma meie parlamendi rolli enesekindlalt, viisakalt, aga ka süstemaatiliselt. eelnev arutelu NATO asjus tõestab, et tegemist ei ole ainult Kosaki probleemiga, vaid et see levib ka kaugemale. vahest äh, üle kõikide poliitikate poliitikavaldkondade. me peame välja tooma Euroopa Parlamendi seisukoha mitte ainult sellepärast, et me kaitseme väga oma positsiooni ja protokolli, aga sellepärast, et me soovime parandada ÜVJP ja ÜKJP kvaliteeti. Euroopa Parlament saab aidata nõukogu ühtse poliitika väljatöötamisel. Kosaki poolt välja pakutud lahendus ei saa toimida sest välja on jäetud välis- ja kaitsepoliitika spetsialistid liikmesriikide parlamendist. see, seega see ei saa toimida ei COSAC-i ega meie jaoks. oluline on välja öelda, et liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel kokkulepet ei ole oluline on Kosakit ja esimeste, parlamendiesimeeste konverentsi õhutada edasi tegutsema kõikehõlmava kokkuleppe sõlmimise nimel. ma tean, et president Puusek hindaks vägagi, kui meie komisjon annaks ja, ja täiskogu annaks talle selged suunised. sest härra Puusek on nüüd tulejoonel, eriti pidades silmas, et on Poola eesistumise aeg. läbirääkimised ei saa olema just kõige lihtsamad tema jaoks. niisiis ma loodan, et me võtame selle täna pärastlõunal vastu ning esimeste konverents nõustub selle dokumendi täiskogu päevakorda panema. järgmine kõneleja, härra Tänak. aitäh, ma ähmaselt viitasin sellele ka juba enne. ma tean, et äh, liikmesriikide parlamentide, eriti Prantsuse ja Briti parlamendi jaoks on punkt see, et on üks äh, delegatsioon veel sama suurusega, kuus äh, Euroopa Parlamendi liiget. härra Ootmei, kes muidu on väga mõistlik mees ja ei ole äh, ei suhtu halvasti Euroopa Parlamenti, aga ta peab arvestama ka pidi alamkoja liikmete seisukohtadega. ütlesin, et kuus liiget ei ole vastuvõetav parlamendile. ja arv, mida tema aktsepteeriks, et kümme protsenti, kui kokku on sada viiskümmend, et siis Euroopa Parlament saadaks viisteist. ma ütlesin, et minu fraktsioon oleks äh, valmis umbes midagi sarnast aktsepteerima. ja kuus tähendaks, et konservatiivid ei oleks esindatud, see tähendab, jäetakse oma partei ilma. aga ta on avatud läbirääkimisteks ja alguses äh, pakkusin välja natuke kõrgema arvu seitse tuhat kolmsada parlamendiliiget on üldse kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, kui umbes võtta. või seitse tuhat seitsesada, vabandust, ja see on umbes ühesõnaga, arv, milleni mina jõudsin, oli umbes kaksteist protsenti ja kui me võiksime rahulduda umbes kahekümne Euroopa Parlamendi liikmega, ja klauslis, mis vaadatakse läbi iga-aastaselt, siis me võiksime kuhugi jõuda. praegu meil on tupikseis ja kui me pakume välja ebarealistlikult äh, kõrge arvu, ma olen kindel, et härra Duffile meeldiks kolmkümmend või viiskümmend või kuuskümmend või, või veerand kogu parlamendist, aga sellega me ei jõuaks kuhugi ja probleem oleks ka selles, et kolleegid lihtsalt ei äh, tule kohale. nagu me parlamendis pidevalt näeme, tühjad read, seitse-kaheksa inimest on kohal ja kui me ütleme, et me väärime nii palju kohti ja siis samas kohal ei käi, see on tõesti tõsiasi, et me ei suuda neid kohti pärast äh, praktikas kohtumistel täita teine asi, mille suhtes on väga tugevad tunded, Euroopa Parlament ei peaks pakkuma sekretäriaali ja tausta ja muud taolist, see muudaks asja liiga euroopalikuks, nad sooviksid, et see toimuks liikmesriikide parlamentides kas roteeruva eesistumise järgi või äh, vastavalt sellele, missugusel parlamendil hetkel on äh, vabu vahendeid ja ruume. ma arvan, et äh, ka selles võiks kompromissi leida. ma arvan ka, et see ei pea tingimata siin hoones toimuma. aga ma huviga kuulaksin, mida Andrew ja Elmar arvavad arvude kohta. Next on the list uh,, Mr Sarzu. härra Sarjusvolski, palun suur tänu, arvestades ÜJKP hmm, ja VJP erilist olemust, meil on nüüd ikkagi kaks akronüümi, ma ei tea, miks. aga ma arvan, et põhiküsimus ei ole niivõrd eh, kui palju, vaid kes kust need inimesed pärinevad, on kaks maailma ühises välis- ja julgeolekupoliitikas, ühed nii-öelda NATO Euroopa Parlamendi liikmed, teine Euroopa Liidu Parlamendi liikmed. COSAC ei ole eriti hea koht selliste asjade käsitlemiseks, sest need inimesed ei mõista ega taju nende teemade problemaatilisust. võib-olla võiks olla COFAC välisasjade komisjonide esimeeste konverents. üks minu järeldusi kogemuste põhjal on, et kohvak, mis iseloomustab liikmesriikide parlamentide perspektiivi, püüab justkui ratast uuesti leiutada. ma mäletan, Bulgaaria parlamendisaadik või oli see kaitseminister kes tahtis, jah, Salman Passi. arutelu alustatakse heast, hea tahtega, eh, isegi leiutades Euroopa Parlamenti, teadmata, et see eksisteerib. kui neile öeldi, et see nii on, olid nad hämmastunud. taheti ühismissioone, vaatlusi eh, ja nii edasi, ehk luua nullist midagi mis juba on olemas. nii et tähtis ei ole mitte niivõrd arv, kui palju, vaid kes. ja ma olen et ma olen seisukohal, et tähtis on, missugustest nii-öelda sektoritest riikide parlamendis need tulevad. me peame niikuinii justkui kahte mütsi kandma. inimesed, kes tegelevad NATO ja Euroopa Liidu teemadega ja mitte sellised, kes mingi teist poolt üldse ei näe. asjaolu, et on raske kokkuleppele jõuda, tuleneb sellest, et liikmesriikide parlamendid äh, rõhutavad üle oma korporatiivseid egoistlikke huvisid ja äh, on tihti lühinägelikud äh, asjade pakilisuse suhtes Euroopa tasandil on tarvis äh, huvisid nii-öelda ühiselt kaitsta võib-olla raportis ei ole mainitud kohvakit, aga kui on mingi grupp inimesi, kellega on võimalik rääkida ja pedagoogilist mõju avaldada, siis pigem on need kohvaki inimesed. ma ütleksin, et välisasjade komisjonist, kaitsekomisjonist, NATO delegatsioonidest valitud isikud ja võib-olla ka isegi proportsioonid peaksid olema mainitud, aga et peaksid olema tõesti inimesed, kes esindavad välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud mõtteviisi ja igapäevategevust ja see peaks hõlmama inimesi, kes on NATO spetsialistid, äh, ja teiselt poolt ka need, äh, kes tegelevad Euroopa Liidu teemadega, aga samas on palju, kes ei tea üldse mündi teisest poolest midagi. altri due colleghi, Brandner. Brandner ja Fonte Um, I... aitäh, ma väga lühidalt äh, ütleksin, et me toetame Brocki ja Gualtieri lähenemist ja me loomulikult peame arutama seda oma liikmesriikide parlamentide esindajatega ja enamik nendest äh, on nõus. punkt kaks on meie arvates väga hea. nii et toetame suur tänu. kolleeg Huntis. suur tänu. ma asendan proua äh, Lõusingit, kes täna ei saanud kohale tulla kahjuks. ja ma tahaksin ütelda, head kolleegid, et Parlamentaarses Assamblees ja üldiselt ka eh, pal-, Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamendi vahelises koosolekus tuleks tähelepanu pöörata järgmisele, nimelt me peaksime mm, alal hoidma ja isegi suurendama rahvusparlamentide rolli ja miks ma sellest räägin? nagu te teate, välis- ja kaitsepoliitika küsimused on endiselt ikkagi liikmesriikide pädevuses kahjuks ma ei saanud äh, hästi aru kõigest sellest, mida öeldi rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi rolli kohta, aga meil on tekkinud Euroopa majandussemestriga seoses probleem. liikmesriikidel ei ole enam võimalik seeläbi oma majanduspoliitikat äh, kujundada. kõnealuse teema puhul me ei saa lasta asjadel samamoodi minna vastavalt Lissaboni äh, leppe mm, esimesele proto-, protokollile üheksandale ja kümnendale artiklile me leiame, et peaks kehtima parlamentaarne kontroll äh, ühise kaitse ja julgeolekupoliitika ja ühise julgeoleku ja välispoliitika osas. seda kontrolli peaksid läbi viima nii Rahvusparlamendid kui Euroopa Liidu parlament parlamentaarne assamblee peaks meie meelest omama ka juriidilist õigust nõustumaks või keeldumaks äh, erinevatest tegevustest äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames ning teiseks äh, vastavalt artikli kümme siis protokollist ja mis on ka resolutsiooni lisatud. tal peab olema õigus saada infot ja saada ka äh, ÜVJP ja ÜKJP missioonidele oma vaatlejaid. tahaksin rõhutada, kallid kolleegid, et meil peab olema täielik parlamentaarse kontrollisüsteem ka välisteenistuse üle, äh, sest kahjuks meie jaoks on tegemist siin äh, ÜVJP täitevorganiga me peame saama ka aruandeid äh, tegevuse kohta välisteenistuselt, nõukogult ja komisjonilt. meie meelest peaks parlamentaarsel assambleel olema ka võimalus võtta vastu siduvaid resolutsioone, mis ei piiraks mingilgi moel liikmesriikide parlamentide õigusi. ja lõpetuseks, head kolleegid, tahaksin ütelda, ma leian, et me ei peaks negatiivse, negatiivselt rääkima rahvusparlamentidest. ma arvan, et me peame tagama tegeliku kontrolli ja koostöö ei tohi mingil juhul toimuda liikmesriikide parlamentide arvelt. siin tõstatub ka üks küsimus, kes hakkab esindama liikmesriikide parlamente, nagu ma olen ütelnud, rahvusparlamentide esindatus parlamentaarsel assambleel peab olema ikkagi äh, autentne, ehk siis peavad olema esindatud kõik äh, parteid, enamasti on esindatus jagatud äh, kahe suurema partei vahel. ja sellest tulenevalt liikmesriikide parlamendid tegelikult ei ole esinduslikud ja ei esinda kõiki huvipunkte, need selline lähenemine on aga väga vajalik ja kõik peavad olema esindatud aitäh! Bene, non ci sono altri interve-. hästi, teisi sõnavõtjaid ei ole. ah, Saarja Solski siiski ja Andre Tahv, palun. ja Prokk. Allora, prima, prima Cyrus Wolski, poi Duff e... kõigepealt Cyrus Wolski, siis äh, härra Duff ja siis härra Brock. Uh, jah, nagu ma juba ütlesin, ma usun, et rahvusparlamentide kõnelejate tasand, äh, vabandust, spiikrite tasand ning COSAC-i tasand äh, võiksid siin tulla aruteluks. kui me, ja ma arvan, kui me räägime ka suurusest, siis see on vale tee. sest et tegemist ei ole esindajatega, kes suudavad äh, vastu otsuseid, see ei tähenda seda, et kui Maltat on kolm esindajat, siis Saksamaa esindatus peaks olema kümme korda suurem. ma olen üritanud veenda Poola parlamenti, et Poola eesistumise ajal tuldaks välja millegagi. ja siin ma vaatan oma kaastöötajate poole ja võib-olla saaks seda COVTENAC-i raames teha, et oleksid siis kaasatud välisasjade komisjonide, kaitsekomisjonide ja NATO äh, ka tegelevate isikute esindajad. nii et siis oleks kõik kaasatud. meil oleks näiteks kaks esimest ja aseesimeest äh, NATO delegatsioonist, äh, kaitsekomisjonist ja siis välisasjade komisjonist. no muidugi seda kõike võib veel parandada, aga me ei peaks ilmtingimata looma sellist esinduslikku äh, organid, nagu näiteks meie parlament seda on või nagu kunagi Euroopa Parlamentaarne Assamblee seda omal ajal oli. aga ma arvan, et me peaksime esindama just peamisi suundumusi kaitse- ja julgeolekupoliitika raames. võib-olla Euroopa Liidu Parlamendi välisasjade komisjonina me võiksime kokku kutsuda taolise koosoleku äh, see ei oleks ametlik ning tegemist oleks pigem konsultatsiooniga, kus vaadatakse, mida edasi teha, sellepärast et kui me jätame selle COSAC-i või äh, rahvusparlamentide spiikrite hoolde, siis kahjuks me peatselt tulemusi ei suuda saavutada kaitsekomisjoni, NATO delegatsioonide ning välisasjade komisjonide liikmed äh, ja esimehed äh, rahvusparlamentidest äh, tunnetavad asju samamoodi, nende meelest on tegemist kiireloomulise olukorraga ja vaja on tegutseda, nii et ma arvan, et meil oleks vaja sellist organit või sellist koosolekut, kus nende inimestega saaks asju koos arutada. tegemist oleks siis inimestega, kes töötavad samade asjadega kui meie või vähemalt nende tegevus ja nende pädevused on sarnased kui meie omad ja nii NATO küsimustes, välis- kui ka kaitsepoliitikas. Francisca on küll juba laht-, proua Brandner on lah-, lahkunud, aga tema ütles, et talle meeldis punkt number kaks minu meelest see on küll õige, aga see on natukene triviaalne, jah, meil on vaja parlamentaarset koostööd, aga võtmetähtsusega on kolmas punkt, me kahetseme Euroopa spiikrite konverentsi äh, nõusoleku puudumist. see tähendab seda, et me oleme ummikus ja ma teen ettepaneku, et meie ahvetina kutsuksime sellise konsulteeriva kogu kokku ja ma üritan Poolat eesistumise ajal äh, veenda selles, et seda tegevust tuleks toetada, nii et me saaksime välja sellest äh, ummikust. me ei saa endale lubada nii keerulistel aegadel taolist olukorda, aitäh! aitäh, härra uh, Tahv! Uh, aitäh! ma usun, et Jacek äh, Saarjus-Volskil on igati õigus, võtmetähtsusega lõikeks on siin ikkagi kolmas, kus me jõuame järeldusele, et mingit kokkulepet ei ole. ja seda me peame tegema, sest et pärast kosakit Budapestis äh, kus kohal oli enamus äh, rahvusparlamente jõuti järeldusele, et küsimus on lahendatud. ja leiti, et COSAC oleks siis ühise välise julgeolekupoliitika osas äh, vastutav ning et Euroopa Parlament on ka sellega nõustunud, aga ma pean ütlema, et nii see ei ole. ma arvan, et meil on vaja rohkem aega et hajutada teadmatust, mis praegu liikmesriikide parlamentides on seoses Euroopa Parlamendi rolliga. ja sellega, milline on ühise välis- ja julgeolekupoliitika loomus. ma arvan, et meil on vaja aega selleks, et NATO küsimustele uus lahe, uus lähenemine leida ning Katrin Ashton ja härra Van Rompuy eh, on ka vaja aega, et edu saavutada, tõestamaks, et eh, ÜVJP töötab. ning eh, neil on vaja ka aega, et Euroopa huve edendada maailmas. me ei ole veel jõudnud nii kaugele, et saaksime ütelda, et näete, see kõik toimib. ma usun, et parlamentaarne koostöö ja selle uus vorm kindlasti saavad olema osaliselt esinduslikud. siin tuleb katta geograafiline mõõde ja pluralism, aga ma arvan, et samas oleks vaja ka piisavalt äh, ekspertiisi. nii siin kojas kui ka rahvusparlamentides Kosak otsustas laiali saata Kohvaki ja, ja mitte ka kaasata kaitseküsimustega tegelevaid esimehi. seega konsulteerimine saab olema keerukas rahvusparlamentidega ja keerukas on kindlasti Äh, konstruktiivseid äh, arutelusid siin läbi viia, aga me peame üritama ja seda julgustama nii palju, kui see meie võimuses on. ja ma usun, et see resolutsioon ka seda teeb. Charles Tanukile ütleksin, et brittide soov mitte kokku tulla Euroopa Parlamendis on täiesti absurdne ja lapsik lausa ja ka kulukas. ja kokkutuleku koha leidmise kulud, mis sobiks mitmekeelse konverentsi võõrustamiseks, on äh, väga kõrged ja ma ei usu, et rahvusparlamendid suudavad seda endale lubada. britid et äh, britid väidavad, et kokku võiks tulla nõukogu hoonetes Justus Lipsuses ja see on ka absurdne, sellepärast et selles hoones ei ole vastava suurusega ruume nii et tõepoolest väga kahju, et britid taolist suhtumist üles näitavad ja see lihtsalt näitab, kuidas nad äh, suhtuvad Euroopa Liidu. kahjuks ma ei kuulnud saalist märkust, ütleb kõneleja. mis puudutab esindatuse suurust, siis ma ei usu, et me peaksime siin äh, ilmtingimata läbi suruma oma soove, aga kuus tundub olevat naeruväärne. ja me ei saa nõustuda selle ettepanekuga. kakskümmend protsenti saja kuuekümne kahest oleks kolmkümmend kaks koma viis protsenti, eh, viis liiget Euroopa Parlamendist. ja ma usun, et see võiks olla päris eh, mõistlik ettepanek ja siis oleksid kaasatud samuti Briti konservatiivid kahtlemata ning samuti kuue liikmed Ultimo intervento il collega Brock. Prego kolleeg Prokk, palun. suur tänu. ma näen siin ulatuslikku toetust meie seisukohale. meil vist ei ole vaja eraldi numbreid välja tuua, aga aga ma eeldan, et äh, me soovime vähemalt kolmandikku. siin mainiti ka vähemalt kahtekümmet seitset inimest. praegusel hetkel on Euroopa Parlamendist kuus inimest, aga see on absurd. ma ei nõustu Saarjus Volskiga esimehe küsimuse osas sest liikmesriikide parlamendisaadikud ei ole ju need, kes poliitikaid välja öö, töötavad, sellega tegelevad suuremad poliitilised fraktsioonid. meil on aga tarvis, et ka parlamendisaadikud ise panustaksid meie töösse, see on ainuvõimalik lähenemine tegemist ei ole institutsionaalse soovitusega, vaid pigem mõttega, et me võiksime töötada umbes samamoodi nagu siin Ahveti komisjonis. see on üks võimalus edasi liikuda, veel paar märkust, mida või, me võiks sisse kirjutada veel punktid, mida mainis härra Saarjus-Volski, et see ei ole õige lähenemine kaasata kosakit. ning võib-olla lõikes kolm peaks kustutama viimase lause, sest koosak usub, et nemad on just see ainuõige üksus. me peame tagama, et siin ei ole mingisugust mitmetimõistmist ning härra Saarjus-Volskil on täiesti õigus et koosak ei ole see kõige õigem lahendus. veel üks asi, lõikes kolm. kokkulepe liikmesriikide parlamentidega, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. see on ju tegelikult meie eesmärk. sest me ei saa nõuda, et parlamendid omavahel kokkuleppele jõuaks. pigem räägime me siin sellest, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid jõuavad kokkuleppele ning ma loodan, et Poola eesistujana ausalt seda vahendustööd ka teeb. härra Tahv. jah, ma nõustun Elmariga teise märkuse osas, see väljendab paremini meie eesmärke. me võiksime öelda, tuleb jõuda kokkuleppele Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. härra Broki esimene ettepanek, et me võtaksime välja selle üsna viisaka viite koosakile. ma ei ole kindel, et see, kas see on just diplomaatiline lähenemine. koosak võttis vastu lõpuks vähemalt järelduse, et ta kavatseb neid üksikasju edas, edasi uurida ja diplomaatilisem oleks vahest seda ka tunnustada. aga see ei ole mingisugune põhimõtteline asi. lõpetuseks härra Brock. jah. me mõlemad kannatasime härra Tafiga koos seal Budapesti kohtumisel. meil on omad arvamus selle kohta, aga Koosaki kohta kõige viisakam oleks öelda üldse mitte midagi. Koosakis oli ka delegatsioone, kaasa arvatud Saksa ja Briti delegatsioonid, kes uskusid, et Budapesti otsused on just see õige suund, kuhu Kosak peaks liikuma ning me ei tohiks jätta muljet, et sellel kõigil on midagi üldse koodakega pistmist. ma ei soovi siin hakata aega raiskama, seega ärgem öelgem üldse mitte midagi. härra Tahv, kuna Elvar Brokil on sellistes asjades palju rohkem kogemusi, sest ta on palju vanem, nõustun ma tema ettepanekuga. võtame välja selle viimase lause kolleegid, ma ei soovi siin korraldada arutelu äh, härra Tafi või härra Proki vanuse öö, äh, öö, äh, kohta. suur tänu teie sõnavõttude eest, nüüd peatame koosoleku kuni kella üheteistkümneni, mil algab juhatuse koosolek, mis kestab poole kaheteistkümneni. tuletaksin teile meelde, et see tekst läheb täna veel hääletusele, kuna muudatusettepanekuid kirjalikult teha ei saa, siis kõik potentsiaalsed muudatusettepanekud on suulised ja neid hääletame täna pärastlõunal. suur tänu!